Äh, fraktsioonilise kuuluvuseta äh, saadikute seast ühines EFTD-ga ning lõpetuseks tahtsin öelda, et sain ka taotluse Naisõiguse komisjoni poolt äh, selgitava arvamuse koostamiseks soolise digitaallõhe kohta, kui vastulauseid ei ole, siis fraktsioon või teatud hulk saadikuid